korrapunktini, milleks on suuline äh, küsimus äh, komisjonile ja see puudutab kütuse kvaliteeti. Vamos a ver cuál es, qué punto toca. corrijo eh, no president eh, parandab ennast järgmine päevakorrapunkt on siiski härra Schwabi raport tarbijaõiguste kohta ja kõigepealt saabki sõna härra Schwab raportöör suur aitäh president lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik. tarbijaõiguste raporti tutvustamisel ei taha ma lihtsalt olla moe pärast viisakas, vaid ma tõepoolest tänan neid kolleege, tänu kellele me oleme jõudnud kompromissini, mida me täna saame arutada. proua Wallis, proua Keibhardt, härra Rochefort ja teised esindavad teisi komisjone ka härra Piilen äh, väärib äh, äramärkimist ja kõigi nendega oleme teinud koostööd. alati ei ole kokkuleppele jõudmine väga lihtne. meie oleme seda tööd teinud kaks aastat, meil on olnud rohkem kui kaks tuhat muudatusettepanekut, kuid töö on siiski olnud väga konstruktiivne ja ma tänan kõiki, kes sellesse on panustanud hoolimata tehnilistest raskustest teatud küsimuste lahendamisel, mille tõttu ongi sündinud kompromissid, on Euroopa Parlament üles näidanud suutlikkust leida fraktsiooniüleseid kokkuleppeid, mis on nii tarbijate kui ettevõtete huvides ja kogu turu huvides. täpselt kakskümmend aastat pärast ühisturu loomist, see loodi äh, ühtse Euroopa aktiga, näeme me seda, et äh, kuigi meil on väga palju erinevaid direktiive ja määrusi, ei ole me tegelikult äh, suutnud Euroopale anda tõelist harmoneeritust liikmesriigid on äh, tihti äh, kasutanud äh, oma eneseotsustusõigust tavaliselt õigusega, kuid mitte alati õigesti. ning seetõttu arutamegi me nende küsimuste harmoneerimist, mis on seotud ühisturuga, kuid jätame liikmesriikidele teatud manööverdamisruumi õigusloomes ja selline suhtumine kajastubki nendes fraktsiooniülestes kokkulepetes, milleni meil on õnnestunud jõuda me toetame komisjoni ettepanekut nendes punktides, kus me saime sellega nõustuda ja me parandasime seda märkimisväärselt punktides, kus me ei saanud nõus olla. me arvame, et tarbijakaitse on äh, selle direktiivi äh, äh, kõige tähtsam põhimõte. neljateist päeva jooksul on võimalik taganeda tehingust, seda ka siis, kui ost on sooritatud veebipõhiselt ning äh, äh, tarbija võib ise valida, kas ta saab lepingu e-kirjaga või äh, paberil. me oleme rääkinud ka sellest, et internetipõhine ettevõtlus peab muutuma palju läbipaistvamaks ja meil on õnnestunud läbi suruda ühine ühesugune äh, teavitamiskohustus, äh, mis puudutab ka kõiki äh, veebikauplejaid ja neid, kes teostavad lävemüüki. me soovime siiski ennekõike seda, et see direktiiv oleks sobiv ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. ning väikeettevõtete huvides oleme me tutvustanud vajalikku paindlikkust, teenuste pakkumine on paindlik lisaks on ette nähtud ka mitmeid äh, erandeid. erand antakse näiteks telefonimüügile, kuid ähm, sealjuures äh, tagatakse see, et ettevõtted ei saaks äh, neid erandeid kuritarvitada. tarbijatele antakse väga selge õigus kaubad tagasi saata, juhul kui nad on selgelt teada andnud, et nad soovivad tehingust taganeda ja seda õige aja jooksul ning me soovime, et üle kogu Euroopa oleks tarbijatel võimalik olemasolevaid õigusi tõesti ka kasutada kui äh, me räägime sellest, kuidas liikmesriigid omavahelist tööd koordineerivad, siis äh, püüame me tagada, et äh, süsteemid oleksid vähem keerukad, kui nad on olnud minevikus ja selle nimel töötab nõukogu komisjon saab edaspidi nõukoguga äh, vahetumalt äh, kõnelda. on selge, et ühisturul on vaja ühiseid reegleid, me oleme näinud seda ka euroala kriisi ajal, ei piisa ainult sellest, et meil on ühised põhimõtted ja ei piisa ka sellest, et liikmesriikidel on vabadus ise otsustada, kõige olulisem on ikkagi see, et ühtsete põhimõtetega käivad käsikäes äh, ka ühtsed reeglid või ühised reeglid, mis kehtivad kõigile. see on kasulik ka tarbijatele sest juhul, kui õigused ja reeglid on ühesugused, siis on tarbijad nendega ka hästi kursis ja on kergem vastutusele võtta ettevõtteid, kes reegleid ei täida. ühised reeglid on kasulikud ka VKE-dele, sest nad annavad õiguskindlust ja tagavad meile äh, kultuurilise ja majandusliku mitmekesisuse säilimise, mida ju sageli arutatakse. suur aitäh, jään ootama debatti! ja järgmisena proua Jüri, nõukogu nimel tisztelt elnök úr biztos asszony schwab úr képviselő hölgyek és urak! president austatud euroopa parlamendi liikmed härra schwab! mul on suur rõõm rääkida siin sõna täna sellest tähtsast õigusloomisest ettepanekust, nagu teate, eelmise aasta detsembris saavutas ka nõukogu kokkulepe ja nõukogu võttis oma eelseisukoha vastu kahekümne neljandal jaanuaril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. nõukogu kok-, jõudis kokkuleppele pärast kahe aasta pikkuseid arutelusid äh, parima tasakaalu teemal liikmesriikide seadusandlike aktide ja Euroopa Liidu tasandi õigusaktide vahel, selleks et tagada tarbijakaitse parim tase ja milliseid osasid äh, tarbijakaitsest tuleks ühtlustada. illustreerimaks äh, selle protsessi raskust tahaksin ma rõhutada, et nõukogus leidis aset üle kuuekümne kohtumise selleks, et tagada kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud seisukohta. peatükid äh, neli ja viis on nüüd, äh, mis hõlmasid äh, müüki ja ebaõiglaseid lepingutingimusi, on nüüd siis vastu võetud. selle tulemusena kokkuleppe tulemusena otsustati need kaks äh, peatüki küsti-, kustutada ja hakati rääkima hoopis kauglepingutest ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingutest. sellist lähenemist toetas ka komisjon, kuivõrd äh, nõukogu tekst äh, tõi lisandväärtust Euroopa tasandile seoses nimetatud lepingutega. eesistuja usub, et Euroopa Parlament võib läbirääkimisi veelgi parendada ja seetõttu on homne hääletustulemuse äärmiselt oluline. kui täiskogu otsustab saata dokumendid tagasi IMCO komisjonile, siis pühendub Ungar eesistujana esimese lugemise kokkuleppe saavutamisele. meie anname endast parima, et seda eesmärki saavutada. loomulikult kõik sõltub parlamendi poolt esitatud muudatusettepanekutest nagu öeldud, liikmesriikide arvamused peatükkide neli ja viis sisu osas on äärmiselt erinevad ja mõningad seoses, mõningad tingimused garantiidega seoses, müügitingimustega seoses ja garantiide seoses on lahknevad seoses ühtlustamisega ja ma arvan, et me peame keskenduma ennekõike esimesele ja kolmandale peatükile, mis toovad äh, meie õigusloomelisele ettepanekule tõelist Euroopa lisandväärtust. ja nendes küsimustes ei ole nõukogu üldine lähenemine erinev Euroopa Parlamendi lähenemisest, kui lähtuda IMCO ja Jüri hääletustest äh, jaanuari lõpus ja veebruari alguses. austatud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, oleme valmis tegema koostööd Euroopa Parlamendiga, komisjoniga ja seda eduka tulemuse nimel. tulemus võib-olla ei ole kõigile meeltmööda, kuid ma tänaksin raportööri, nõukogu komisjoni esindajaid ja, ja kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on Ungari eesistujat aidanud ma ei tea, milline saab olema, milline on noh, lõpptulemus, kuid ma olen kindel, et me ei tohi lasta võimalusel käest libiseda. me peame haarama võimalusest ja äh, aidata kaasa tarbija õiguste edendamisena Euroopas. suur tänu, proua Jüri! ja nüüd annaksin sõna komisjoni nimel volinik Redikule austatud president, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, me tähistame järgmisel aastal meie siseturu kahekümnendat aastapäeva ja see siseturg, see ühisturg peab tooma kaasa kasu nii kodanikele kui ka ettevõtetele. meie selja taga on kaks aastat läbirääkimisi, mis näitab, et tegemist on väga raske küsimusega ja direktiivi osas täielikku üksmeelt on saavutada praktiliselt võimatu. väga paljud austatud parlamendiliikmed ei soovi äh, et äh, liikmesriikide äh, tasandil tarbijakaitse tase ei väheneks. nüüd on kätte jõudnud kolmas läbirääkimiste aasta selle õigusloomelise ettepaneku osas ja ma arvan, et on viimane aeg jõuda kokkuleppele sellega seoses olen iseäranis tänulik teie raportööridele, härra Schwabil, Schwabile, proua Wallisele ja kõikidele variraportööridele, kes on näinud tõsist vaeva kompromissi saavutamise nimel. nõukogu leppis oma üldistes seisukohtades kokku, aasta alguses otsustati ettepanekut kitsendada ja keskenduda peamiselt äh, äh kauglepingutele ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingutele, et tegemist on komisjoni arvates hea no, lähtealusega kompromissile, see on kooskõlas meie eesmärgiga, milleks oleks siseturu toimimise parandamine ja samas tuua, tuues kaasa lisandväärtust tarbijatele. me teame, et teie soovite õigusloomist ettepanekut veelgi parandada oma muudatusettepanekutega ja mina näen mitmeid põhjendatud argumente tarbijakaitse taseme tõstmiseks ja tarbijakaitse äh, direktiiv, äh, tarbija õiguste direktiiv peaks olema tõesti õiguste direktiiv, äh, mis on oma nime väärt, ma võin tuua teile mõned näited ka. Teie muudatusettepanek sada kakskümmend kaks on mulle meeltmööda, see tähendab seda, et tarbijaid ei pea maksma selle eest äh, kui eh, nad saadavad tagasi tooteid, eh, mis on rohkem kui nelikümmend eh, eurot väärt ja samuti tähtaja pikendamine ühe aastani, kui tarbijad ei ole piisavalt informeeritud, see on muudatusettepanek sada viisteist ja siis interneti nii-öelda hinnalõksud, lõiked üks A ja mm, A ja B muudatusettepanekust sada seitse Teie jaoks on üllatus, üllatuslik võib-olla, kui ma ütlen teile, teie jaoks pole üllatus see, et ma ei saa kõikide muudatusettepanekutega leppida, näiteks muudatusettepanek sada nelikümmend üks, hoolimata sellest, et ka mina tahaksin äh, kaitsta siseturgu, aga minu meelest on äh, see äh, liiga kaugele minek, kui me kohustame tarnijaid ta tooteid ja teenuseid kõikidesse liikmesriikidesse äh, tarnima. ja igal juhul äh, ma võin teile öelda, et tunneli lõpus paistab valgus, mina seda valgust näen ja ma olen veendunud, äh, et nüüd on vastuvõetav kompromiss juba ukse taga ja koputab meie uksele ja ma annan endast parima, et see uks ka selle ees avaneks. suur tänu, proua Reding ja, ja nüüd õigusasjade komisjoni nimel proua Wallis suur tänu, härra president, suur tänu, proua volinik. me oleme kõik äh, olnud pikal reisil ühiselt ja tõenäoliselt äh, loodetavasti see reis veel jätkub, meie ühine reis ja õige pea me jõuame ka sihtpunkti, tahaksin tänada härra Schwabi tehtud töö eest äh, jurikomisjoni nimel Äh, tõesti, aastate jooksul oleme me seisnud silmitsi äh, raskustega, erinevad juriidilised kontseptsioonid äh, on olnud tarbijakaitse ja VKE-de kaitse osas takistuseks siseturul. me oleme saavutanud edu oma tänase kokkuleppe näol Euroopa Parlamendis, kuid paraku äh, meie komisjoni arvates oleme läinud liiga kaugele, võtame näiteks äh, peatüki viis, mis äh, puudustab õiglaseid tingimusi ja läbipaistvust, meie komisjon oleks tahtnud selles valdkonnas näha teistsuguseid edusamme. ja nõukogu arvates võib-olla on tegemist juba praegu liiga suurte muudatustega, aga meie arvates oleks sellised muudatused siseturu seisukohast äärmiselt olulised ja tarbijakaitse seisukohast samuti, nagu äh, proua volinik, teie siin välja tõite. niisiis oleme jõudnud piis-, juba päris kaugele oleme vaadanud üle kogu tarbijatega seotud akii äh, ja me võib-olla peame tegema väikseid sammukesi edasi veel ja loodetavasti meie arutelud, läbirääkimised jätkuvad äh, ja äh, võib-olla siis äh, suudame väga väärtusliku õigusloomelise dokumendi esitada. suur tänu, proua Wallis ja nüüd proua Piedikäinen, kes esitab Majandusasjade Komisjoni ja sõna on proua Piedikäinenil kaheks minutiks, palun, proua Piedikäinen suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin tänada oma kolleege hea koostöö eest, iseäranis härra Schwabi äh, IMCO komisjonist, äh, kes on olnud valmis äh, lõpp, olnud valmis lõputult üritama kompromissi saavutada, sellepärast et komisjoni ettepanek ettepanekus oli päris palju parandamisruumi. tahaksin äh, tõstata kolme küsimust, kõigepealt äh, on väga hea, et digitaalsed äh, kaubaartiklid on kaasatud meie ettepanekusse, on väga tore, et saadetakse selge signaal, selge sõnum äh, lahkhelide lahendamise meetodite kohta tulevikus äh, ja ka paranemisruumi on veelgi tulevikuks. Äh, näiteks äh, kui tegemist on väikeste innovatiivse rahastamisega toodetega, siis neid tuleks käsitleda siis kas finantssektori direktiivide raames või tulevastes tarbijakaitset käsitlevates õigusaktides ja lõpetuseks tahaksin öelda, et loodan, et komisjoni järgnevad sammud aitavad tagada kõrgetasemelise tarbijakaitse, mis lõpuks viib täieliku tarbijakaitse määruse ühtlustamiseni Euroopa Liidus. suur tänu, proua Piedikannin ja nüüd läheme fraktsioonide eestkõnelejate juurde, Rahvapartei fraktsiooni nimel härra Baldassari. suur tänu, äh, härra president, austatud äh, volinik, äh, lugupeetud kolleegid, tahaksin avaldada tunnustust kolleeg Schwabile tehtud töö eest, härra Schwab on teinud väga head koostööd ja seda justiitsasjade komisjoniga ja äh, me oleme jõudnud tulemuseni, mis on toonud äh, lisandväärtust Euroopa tarbijatele. neljateist päeva tagastamisõigus, äh, teavitamine, äh, mis ei käsitle mitte ainult hinda, vaid ka müüja identiteeti, on kõik parandused, mis aitavad suurendada tarbijate usaldust, eriti piiriülese kauplemise puhul ja õiguskindlus äh, elektroonilise digitaalkaubanduse osas äh, on ka äärmiselt äh, oluline. ja Euroopa Liidu lepingu õiguse seisukohast on tegemist ka sammukesega edasi. lahkhelide lahendamise osas samuti selline ühtlustamise püüe kus on keste-, keskendatud tarbijate õigustele, kodanike õigustele, on, äh, nagu Monti ütles Barrosole, äh, tarbija ja tarbijate õigused peaksid olema meie siseturu õigusaktide keskmes äh, ja nii see peabki olema, tarbija õigused ja kõrgetasemeline tarbija õiguste kaitse Äh, aitab meile turge, turgu ühtlustada. ma olen veendunud, et härra Schwab otsuse kindlalt tegutseb ka lõplik, lõppläbirääkimistes, enne kui jõuame lõpptulemuseni. ja suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Gebhard. suur tänu, härra president, kallid kolleegid ja tõesti, selja taga on rasked läbirääkimised. ja kui me oma tööd alustasime, härra Schwab, olid äh, arvamused äh, äärmiselt erinevad, äärmiselt lahknevad äh, ja mõistliku lahene, lahenduse leidmine keeruline. kuid läbirääkimiste käigus on meil õnnestunud dok-, algdokumenti märkimisväärselt parandada millele aitas kaasa ka hääletamine komisjonis. see muutis äh, minu fraktsioonil äh, jaoks posi-, äh, võimalikuks positiivse, positiivselt hääletada. Te teate, millised on meie ra-, millised rasked läbirääkimised on meie selja taga, aga meil on õnnestunud dokumenti parandada, miinimum ühtlustamine on meie dokumendi aluseks, täieliku ühtlustamine, täieliku ühtlustamise põhimõte Äh, sihtotstarbeline oli oluline, sotsiaalteenused, äh, hasartmängud äh, ja nii edasi võeti direktiivi alast, reguleerimisalast välja, et kuivõrd tegemist on sektoritega, mille puhul on vaja erilisi õigusakti, akte õigus, e-, erilist reguleerimist, neid ei saa panna ühte patta tavaliste tarbijaga, tarbekaupadega mis puudutab äh, teavitamiskohustust, äh, siis äh, teavitamiskohustus tarbijate ja kodanike teavitamiskohustuse osas on dokument märkimisväärselt parem kui varem. peatüki tei kaks kustutamine tähendaks seda, et olulised teavitamise, teavitamisega seotud sätted kaoksid ära ja sel, seda me küll toetada ei saa elektroonilised tooted on kaasatud äh, kohaldamisalasse, mis algselt, äh, mida algselt ei olnud äh, komisjoni lepingus ja kui ja seetõttu on väga oluline kaugmüügi, interneti kaudu kaugmüügi valdkond kaasatud sellesse dokumenti ma olen veendunud, et kõik need sätted parandavad üldiselt müügitegevust ja on mõjutanud meid sellesse dokumenti positiivselt suhtuma. kuid siiski on ka mõningaid mureküsimusi iseäranis seoses peatükiga viis, millega me ei ole absoluutselt rahul. me peame jätkama tööd selle kallal. ja võib-olla tuleb see täielik määral üle vaadata ja märkimisväärselt keerulisem äh, probleem, mis seisab endiselt meie ees, on finantsteenuste probleem äh, teavitamiskohustuse osas on see praegusel hetkel kohaldamisalast välja võetud, sellega seoses on meil mitmeid probleeme, me peame meie arutelusid jätkama, sellepärast et teie ettepanekus äh, oleks finantsteenused olnud kaasatud ja ma arvan, et nad peaksidki olema kaasatud. kokkuvõtteks võin öelda, et hääletame kompromissi poolt ja hääletama ka selle poolt, et raport saadetakse komisjoni tagasi, kuid me ei ole veel leppinud sellega lõplikult, et tulemus hääletatakse, võetakse vastu esimese lugemisega. president, kallid kolleegid, käesolev tekst on väga tähtis. ei, see ei ole revolutsiooniline ei saa öelda, et kõik oli vanasti halb ja nüüd on kõik hästi, aga ikkagi. siin on teatud edasiminekuid, ja äh, põhiline arendus on minu meelest seotud äh, internetimüügiga, kaugmüügiga eraisikutele. Äh, selles valdkonnas tugevdatakse tarbija õigusi e, e-kaubandus on väga kasulik, see laiendab tarbijale võimalusi ning vähendab hindu, see võimaldab ka väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel leida uusi turge teatud punktides on vaja siiski täielikku harmoneerimist nõuda nii kohustuste kui ka, kui ka õiguste osas. näiteks peavad Belgia ja Saksamaa eh, internetikaubanduste kasutajad teadma, et käesoleva direktiiviga kehtivad neile igal pool sarnased õigused taganemiste neli, neljateistkümne päeva jooksul on tuleb kehtestada samuti üle Euroopa Liidu. nüüd ähm, loomulikult äh, teatud harjumused muutuvad seoses selle direktiiviga, sellepärast et muutuvad äh, liikmesriikide äh, õigusaktid ja tuleb arvestada ka naaberriikidega, kuid kui me koos elame, siis me peame ka ühiste huvide nimes olema valmis oma harjumusi muutma. Äh, Öelgem otse, me peame tarbijaõigusi parandama, tegema rohkem koostööd nõukogu ja komisjoniga. me oleme äh, palju sisulist tööd ära teinud tänu raportöör Schwabile, ma tänan teda väga homme loodetavasti toetavad muudatusettepanekuid kõik fraktsioonid selleks, et äh, tagada äh, habras tasakaal siseturul ja äh, tugevdada tarbija õigusi. tänan. suur tänu. E SR-i nimel härra Jelan, palun, kaks ja pool minutit. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada raportööri härra Schwabi suurepärase töö eest, pühendumuse eest oma valdkonnale. kaks ja pool aastat on tehtud väga intensiivset tööd, mis on viinud kompromissini ja loodetavasti garanteerib see suurema õiguskindluse tarbijatele kahekümne seitsmes liikmesriigis, eriti kaugmüügi osas ja internetitehingute puhul. loodan ka, et selle direktiivi vastuvõtmisega kaasneb suurem tarbija usaldus internetikaubanduse vastu ning olemasolevad reeglid muutuvad selgemaks. direktiiviga informeeri- äh, äh,, parandatakse ka kaugmüügi teavitamiskohustusi ja teavistamisreegleid ning äh, sellega julgustatakse ka ettevõtteid, rohkemaid ettevõtteid tulema Euroopa Liidu turule. loodan, et direktiiv annab positiivse tõuke ehm, kaugmüügile ning eh, loodan ka, et konkurents suureneb ja sellest saavad kasu tarbijad. väga tähtis on see, et me püüdsime tasakaalustatud teksti saavutada, mis oleks kasulik tarbijatele kogu Euroopa Liidus ning eh, samuti püüdsime vähendada negatiivset mõju ettevõtjatele, iseäranis keskmise suurusega ja väikestele ettevõtetele me püüdsime läbi rääkida praktilist teksti, äh, arvestades vajalikku harmoneerimist äh, ja ka seda, et teatud liikmesriikides on juba praegu tagatud palju kõrgem tarbija tase, tarbijakaitse, mida ei oleks vaja muuta. ühtlustatud on internetikaubandust ja mul on hea meel, et on uuesti läbi räägitud viies peatükk, tulemus on positiivne, sellega reguleeritakse neid, neid lepinguid, mida sõlmivad tarbijad otse ettevõtetega. väga kahju on sellest, et direktiiv pole siiski täiuslik, kuid loodan, et see aitab meil edasist koostööd teha ning võib-olla uuel läbirääkimiste tasandil suudame me tarbijale tagada tarbijatele ja ettevõtjatele veelgi rohkem õigusi. suur tänu, härra Pielan. ja nüüd roheliste nimel. proua Turunen, kaks minutit. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, kallid raportöör. Euroopa siseturg on Euroopa koostöö nurgakivi ja nagu komisjon õigesti kirjutas novembris Towards a Single Market Act dokumendis, äh, siis meie kodanikud, eurooplased peame olema siseturu ülesehitustöö keskmes. me peame meeles pidama seda, kui me, parlament homme asub hääletama äh, tarbija õiguste direktiivi osas, et me oleme töötanud selle teksti kallal juba mitu aastat ja homne tekst, nagu me teame, on tekst, mis äh, on läbi teinud väga suured muutused pärast seda, kui komisjon tegi esialgse ettepaneku kahe tuhande kaheksandal aasta sügisel. meie siin parlamendis oleme pööranud tähelepanu nendele kohtadele, kus Euroopa Liidu ühised reeglid tooksid käegakatsutavat kasu nii tarbijale kui ettevõtetele. me oleme äh, tahtnud anda võimaluse ka liikmesriikidele võtta vastu täiendavaid õigusloomelisi ettepanekuid, äh, kus see oleks mõistlik Äh, ja see tähendab seda, et Euroopa kodanikud äh, näevad tõesti muutust äh, praeguses, praeguses süsteemis, iseäranis seoses veebipoodide müügiga ja meil on mitmeid positiivseid asjaolusid, mida see dokument tooks kaasa Euroopa kodanikele, näiteks neljateistpäevane taganemisõigus, ümbermõtlemise aeg ka netipoodidest ostes, siis see, et to-, toote kogu, kogu hind peab olema selgelt välja toodud, enne kui ostja selle toote öö, ostab ja ostu kinnitab, samuti müüja nimi, aadress, telefoninumber ja nii edasi. ja oluline on ka see, et arvesse on võetud tooteid, mida ei saa füüsiliselt katsuda, immateriaalseid tooteid, mida on tänapäeval üha rohkem, nagu tarkvaraartiklid, muusikapalad, mille me internetipoest maha laeme ja Äh, ettepanek, mida rohelised toetavad ja mida me homme hääletame, ei ole täiuslik õigusloomeline dokument, me tahaksime laiaulatuslikumat äh, direktiivi, äh, edusamme kõikides valdkonnas, aga poliitikas on ju võimaluste kunst ja praegu on võimalik selline tulemus ja üldiselt minu meelest on parlament jõudnud mõistliku tulemuseni, millest ammutavad kasu nii tarbijad kui ka ettevõtlussektor, aitäh! suur tänu, Radu Runen ja nüüd UNGL-i nimel annan sõna Alla Triantafilidisele, palun. president, meie oma fraktsioonis olime algusest peale selle vastu, et tarbija õigusi vähendatakse Euroopa Liidus. komisjoni ettepanek, kuigi see oli ambitsioonikas, oli see siis, äh, siiski nõrk, see ei suutnud kaitsta kõigi tarbijate huve Euroopa Liidus ettepanek oli nagu punane joon harmoniseerimise suhtes, sellepärast et ähm, sellega püüdeti pigem vähendada tarbijaõigusi. meie ees on nüüd parlamendi poolt koostatud täiesti uus ettepanek, palju äh, erinevam sellest, mille esitas meile komisjon. tegemist on harmoneerimise osas nii-öelda kombineeritud lähenemisega. meie eesmärk oli tarbijakaitse tõhustamine ja äh, liikmesriigid võivad seda teha äh, uue ettepaneku järgi, kui nad soovivad. direktiivi kohaldamise ala osas oleme me al algusest peale nõudnud, et sotsiaalteenused, tervishoiuteenused peavad jääma praeguse direktiivi kohaldamise alast välja, kuna nad ei ole seotud äh, kaupleja ja tarbija suhetega, neil on vaja teistsugust lähenemist. meil on hea meel, et seda ka silmas peeti. parlamendi ettepanek ei tähenda siiski seda, et me ilma reservatsioonideta komisjoni toetame. tegelikult oleme selle poolt, et komisjon ja nõukogu äh, pigem arvestaksid parlamendi ettepanekut, eriti harmoneerimise osas. suur tänu! suur aitäh! EFT nimel härra Rossi. kolleegid, tarbijaõigused on ainult üks näide sellest, kuidas ajaloolisel ajahetkel jälle on Euroopa Liidu institutsioonid takerdunud me ei taha siiski, et meie töö liiva jookseb, sest meil on ka positiivseid momente esile tuua. nimelt tarbija õigus taganeda lepingust. samuti on parandatud VKE-de olukorda, haavamata samas tarbija õigusi. seoses komisjoni ja nõukogu tööga oleks oluline, et äh, neid positiivseid elemente, mis meie oleme ette pannud, ei kaotataks, aga kui soovitakse täielikku harmoneerimist, peame meie hääletama ei. see ei ole parlamendi probleem. euroskeptikud on valmis ka harmoneerimise kõrgemale tasemele jah ütlema, kuid ainult siis, kui arvestatakse kodanike, tarbijate ja VKE-de huvidega ning ei vähendata liikmesriikide pädevust. me oleme rahul ka sellega, et mitmed muudatusettepanekud võeti tagasi, need oleksid kahtluse alla sa-, seadnud meie senised saavutused ja nüüd tunneme me, et nõukogu peaks meie praegu vastu võetud ettepanekuid toetama, tänan. ja nüüd äh, härra Obermeier äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel suur aitäh teile, president. mõnikord on tarbijatel raskem õigust, õigusi kaitsta, näiteks siis, kui nad laadivad alla äh, digitaalset sisu siis äh, võib neile alguses jääda mulje, et nad ei pea selle eest midagi maksma, hiljem, et nad küll äh, peavad maksma, kuid nad ei tea täpselt, äh, kui palju ja mõnikord on nii, et allalaadimiseks piisab ühekordsest äh, liitumisest mingi teenusega ja seega on raske ka teenustest äh, taganeda. ja seetõttu on olemas reaalne risk, et inimesi juhitakse mingisuguste eelduste abil tegema midagi, mida nad tegelikult teha ei taha kui äh, teenuseid äh, tahetakse osta omal algatusel, siis ei ole võib-olla väga kõrget kaitset vajagi, sest inimene teab, mida ta teeb, kuid muul juhul peab tarbijakaitse olema äärmiselt kõrgelt tagatud ning meil tuleb mõelda ka VKE-de õigustele. aitäh! suur aitäh, härra Abermaie! nüüd äh, saavad sõna kõik teised. kõigepealt proua Karossa Pilt, kellel on kaks minutit. suur aitäh, president! see kompromiss, mis meie ees täna on, on äh, tõesti samm uues, äh, õiges suunas ning äh, ma tervitan seda, et meil on õnnestunud leida konsensus taganemisõiguse osas ka selliste lepingute puhul, mida ei sõlmita äriettevõttes, kuid meil peaks olema julgust minna veelgi kaugemale. meil oleks vaja garantiisid, kaitseklausleid ja tagatisi õiguste rikkumise kaitseks mina olen alati arvanud ja arvan ka praegu, et vaja on harmoneerida kõik õigused. ma arvan, et ühised äh, reeglid, mis on ühtselt mõistetavad, on kasulikud nii tarbijatele kui ettevõtetele, need on kasulikud äh, ka konkurentsile, need vähendavad äh, bürokraatiat. kuid raske on leida sobivat tasakaalu. kõrgetasemeline tarbijakaitse madalad kulud ettevõttele, lihtsus tarbijate seisukohalt, kõik see on oluline, kuid me ei tohiks alustada lahingut, mis kuhugi ei vii. liikmesriikide reeglid kaitsevad üldiselt tarbijaid, üle-euroopalised reeglid pigem ettevõtteid, nii arvatakse, kui see on tegelikult vale. juhul, kui VKE-d peavad kandma lisakulutusi, siis kokkuvõttes maksavad nende eest ju tarbijad. me oleme äh, seda tööd teinud ühiselt ähm, rohelised eh, on oma seisukohtades olnud aga jäigad eh, ja seisnud vastu ühistele huvidele. me peaksime püüdma kokku leppida ühistes reeglites, sest see on Euroopa rahva ühistes huvides ja see ühine huvi peaks kindlasti peale jääma. minimaalne harmoneeritus eh, ja liikmesriikide enda huvid, nagu tahaksid sotsiaaldemokraadid, on kahjulikud, sellepärast et tarbijatel, kodanikel ei õnnestu siis kasutada ära ühisturu kõiki eeldusi kriisi ajal tõstis pead äh, protektsionism, kuid äh, see on vastutustundetu. väga lihtne on olla äh, protektsionist, kuid see on vastutustundetu, väga lihtne on olla ka populist. ma toetan härra Schwabi tema töös, ma arvan, et ta juhatas ähm, koostööd väga hästi ma arvan, härra president, et see raport on tõesti ühisturule uueks nurgakiviks, mille abil tuua Euroopasse rohkem jõukust, uusi töökohti ja uut majanduskasvu, mida kõik eurooplased ootavad. aitäh! suur aitäh teile! järgmiseks saab sõna härra Masip Hidalgo, samuti kaheks minutiks selles raportis on võtmeelemente, mida me peame muutma ja parandama ning seetõttu tuleb eh, see raport tagasi saata komisjoni. ja keegi ei peaks arvama, et eh, parlamendi töö on juba lõppenud, esialgne ettepanek oli halb. Need, eh, keda huvitavad tarbijate õigused liikmesriigi ja Euroopa tasandil, arvavad, et see ettepanek oli halb. ja mina äh, tänan Asturia tarbijakaitseõiguse esimeest äh,, kes äh, ütles, et vastavalt endise äh, direktiivi artiklile neli tuleb äh, nõuda seda, et kõigis liikmesriikides oleks äh, tarbijakaitseõigused tagatud, kuid kui need on igal pool ühesugused, siis tähendab see seda, et üldine tase lihtsalt langeb. sellepärast, et mõnel liikmesriigil on ju pikem traditsioon tarbija õiguste kaitsmise alal kui teistel. sellest hoolimata äh, on selge, et et ebaõiglaste kauplemistavade nimekiri ei ole lõplik ja kõik liikmesriigid peaksid sellesse liikmes, sellesse nimekirja lisama ka teisi tavasid, mida nad peavad ebaõiglasteks. ning tõendamiskohustus peaks olema pööratud. ehk siis ainult ettevõtja, kes suudab kes suudab tõestada, et äh, tema kauplemistavad on erandlikud vastastikuse kokkuleppe alusel, võiks äh, selliseid erandlikke tavasid kasutada. me ei tohiks äh, taotleda maksimaalset harmoneeritust. üheksakümmend protsenti ettevõtjatest usub, et maksimaalsel harmoneeritusel ei oleks tegelikult soovitud mõju või üldse mingit soodsat mõju Euroopa ühisturule. suur aitäh ja nüüd härra Haaber, poolteist minutit mul on kaks ja pool minutit, härra president, sest äh, ma olen kolleegilt äh, kõneaega juurde saanud. mina olen meie komisjoni esimees ja ma avaldan tänu kõikidele liikmetele, kes on koos minuga töötanud ja mul on hea meel, et nad on äh, täna õhtul siin kohal. meil on väga tugev meeskond ja me kõik oleme tõesti äärmiselt huvitatud kõnealusest küsimusest ja meil on selles vallas ka teadmisi. minu arvates on õige et Euroopa Parlament äh, kaas seadusandjana äh, tõesti ka mingisuguseid seisukohti vastu võtab. muidugi on praegu poliitilisi raskusi seda nii nõukogus kui parlamendis. aga parlament on ka minevikus mitmete küsimuste arutamisel näidanud, et ta suudab jõuda kompromissini ja on seda näidanud ka praegu. minu meelest on õige, kui parlament homme need muudatusettepanekud hääletusel vastu võtab ja näitab sellega selgelt, eh, mida me tahame. kuid seejärel võiksime selle küsimuse eh, tagasi saata komisjoni. ma tänan kõiki, kes on eh, meiega koostööd teinud ja ma tänan kõiki, kes on seda protsessi aidanud edasi viia sest äh, kahtlemata me kõik soovime neid läbirääkimisi lõpetada, aga veelgi rohkem äh, me soovime, et äh, tarbijad ja kodanikud võiksid tulemusega rahul olla. kui me vaatame seda, mis praegu tekstis seisab, siis ma imetlen teatud kolleegide entusiasmi, kuid minu meelest ei ole tarbijaõiguste uus direktiiv eh, küll nurgakiviks, pigem on ta lihtsalt eh, üheks eh, kiviks pikemal teel, arvestades seda, kui raske on praegune olukord. tegemist on esimese ettevaatliku sammuga sellel teel, kus me peame arutama harmoneerimise küsimusi, mis teatavasti kütavad kirgi ja äh, mida erinevad poliitilised fraktsioonid ja ka erinevad liikmesriigid äh, käsitlevad erinevalt. Äh, liikmesriigid ei soovi, et neilt õigusi ära võetakse, nad ei soovi liigset harmoneeritust. meil on vaja sellist kompromissi, mis annaks tarbijatele ja ettevõtetele tõelise lisaväärtuse, eriti veebikaubanduse ja piiriülese kaubanduse puhul. ja komisjonile tahaksin ma öelda seda, et meil on hädasti vaja raamistikku, mis äh, võimaldaks edasiminekut harmoneerituse suunas. meil on äh, mitmeid fragmenteeritud äh, algatusi tarbijakaitselepingute ja muu kohta ja seetõttu on meil vaja pikaajalist strateegilist lähenemisviisi, mis tõesti oleks esimeseks sammuks nurgakivi panekuni, aitäh! suur aitäh ka teile ja nüüd saab sõna proua Hanslik kaheks minutiks, palun. lugupeetud president, lugupeetud volinik, daamid ja härrad. kõigepealt äh, tänan ma äh, Andreast, oma kolleegi, kes on äh, selle raporti autoriks. tegemist ei olnud kindlasti mitte lihtsa tööga. me rõhutame alati seda, kui tähtis on tarbijaõiguste direktiiv tarbijatele aga tegelikult on see tähtis eh, ka kauplejatele, eriti elektroonilise kaubanduse ja piiriülese kaubanduse puhul. kui tarbija ostab midagi veebipoest, eh, siis tahab ta samuti tagatist, et eh, ta selle kauba või teenuse ikkagi ka kätte saab ja et see kaup ja teenus vastab äh, kvaliteedile, äh, mida sellel väidetakse olevat ja seetõttu peab äh, meie määrus olema läbipaistev, aga me ei tohi unustada ka ettevõtjaid, me ei tohi unustada nende eeldusi. Nemad ootavad selliseid sätteid, mis ei seaks neile liigset koormust ja seetõttu tuleb saavutada tasakaal tarbijate ja ettevõtjate õiguste vahel minu seisukohast oleme me sellele eesmärgile lähemale liikunud, kuid me ei ole seda saavutanud. Euroopa tarbijad oleksid tõenäoliselt rohkem kasu lõiganud sellest, kui me oleksime siiski saavutanud täieliku harmoneerituse ja see oleks kasulik ka elektroonilise kaubanduse puhul. mul on hea meel, et me mitmetes võtmevaldkondades siiski oleme äh, leidnud lahenduse, mis tõesti vastab täielikult äh, tarbijate õigustele ja ei kahjusta ka ettevõtjate omi. näiteks äh, sätted eh, tagastamisperioodi kohta, milleks nüüd on eh, neliteist päeva. aga teisalt on mul hea meel ka nende muudatusettepanekute üle, mis annavad eh, kaupmeestele võimaluse mis annavad tarbijatele võimaluse pakkuda mm, ka tõendeid oma väidete tõestamiseks, nii et äh, õigused ja kohustused on äh, siin tasakaalus ning ma toetan komisjoni ambitsioonika lahenduse leidmisel. suur aitäh teile, proua Hanslik! proua Vernio, pool min-, poolteist minutit. president, volinik, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tunnustust avaldada raportöör Schwabile ja kõigile ra-, variraportööridele, Evelyn Gebhardile suure töö eest äh, esialgne komisjoni ettepanek tõesti ei olnud rahuldav, ohustas tarbijakaitset, soovides täielikku harmoneerimist harmoneerimine äh, liikus aga üles, mitte allapoole ja seetõttu olen väga rahul leitud kompromissiga, kus respekteeritakse ka äh, liikmesriikide soove, äh, näiteks kui soovitakse rangemaid reegleid ja samas proovitakse tagada minimaalsed õigused kõigile tarbijatele kogu Euroopa Liidus internetikaubandus on äh, paranenud, äh, taganemisperiood on neljateistkümnele päevale fikseeritud, viienda peatüki osas on, on samuti edasiminek saavutatud, aga siiski ei ole saavutatud täielikku tarbijakaitset ja ignoreeritakse mitmesuguseid äh, peetusi kaubanduses, takistatakse liikmesriike samme ette võtta selles valdkonnas ja see on vastutustundetu. loodame, et saavutatakse siiski ükskord ka eh, selline tekst, mis tagab kõrge tarbijakaitse kogu Euroopa Liidus. tänan. suur tänu ja härra Košnjuk. Tšnik üks minut, palun, suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust Andres Schwabile tehtud töö eest, tal õnnestus töödelda läbi tuhat kuussada muudatusettepanekut, ta tegi oma tööd suurepäraselt ja kompromissid olid väga head, mul on väga hea meel, et ta jättis komisjoni ettepanekust kaks aluspõhimõtet alles, parem reguleerimine, lihtsustamine ja äh, ajakohastamine, tõkete kõrvaldamine äh, ühisturult, äh, lihtsustades äh, ettevõtjate tegevust ja teiseks maksimaalne ühtlustamise põhimõte, tarbija õiguste osas erandite kõrvaldamine liikmesriikidest. ehkki me ei ole jõudnud täieliku ühtlustamise põhimõtte juurde, on siiski uue määruse puhul tegemist sammukesega edasi Äh, see dokument äh, kõrvaldab tõkkeid piiriüleselt äh, kaubanduselt. suur tänu, härra Košnušnik ja härra Lesna, kaks minutit. suur tänu, härra president. ka mina paraku pean meie indu siin pisut jahutama, hoolimata parendustest komisjoni ettepanekule, iseäranis tänu härra Schwabile leian ma siiski, et praegune pakett sisaldab nii palju ülereguleerimist ja nii palju keerulisi õigus, õigussätteid, et väikestel keskmise suurusega ettevõtetel on väga raske sellega toime tulla, ühtlustamise tase on väike ja ühisturg sellest paketist kasu ei saa minu seisukoht, minu jaoks on ainus võimalik seisukoht see, et komisjon, komisjoni algsele ettepanekule on esitatud tuhat kuussada muudatusettepanekut, arutelud parlamendis pole olnud põhjalikud ja äh, õigusaktide ulatust on laiendatud, äh, parlamendile seda pole põhjendatud, äh, ja mis puudutab äh, kaugmüüki, siis äh, väga palju puudujääke on juba kõrvaldatud, mis on väga teretulnud, kuid äh, asjaolu, millest ei saa mööda minna, on väljaspool äriruumi sõlmitud lepingud ja äritegevus. sellega seoses on mitmesuguseid tagastamise ja taganemise õigus, jah, siis neid mainis härra Obermeier, kui tegemist on elektrikuga, äh, maalriga või, või töömehega, kes on koju kutsutud äh, tööd tegema, äh, on mitmesuguseid parandusettepanekuid, mida on toetanud härra Schwab ja komisjon nii sõnas kui sisus, kuid sellegipoolest toob see pakett kaasa niivõrd palju õiguslikke äh, täiendavaid ülesandeid, et mõned väikesed ettevõtted võib-olla on selle tulemusena sunnitud välja kuulutama pankroti. peatükid neli ja viis ja kui neid ei oleks, siis ülejäänud pakett oleks võib-olla vastuvõetav. suur tänu, härra Lähmer ja nüüd proua Rapti, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president. tänaksin siinkohal meie raportööri, härra Schwabi ja proua Gebhardi, kes oli sotsiaaldemokraatide variraportöör. tahaksin avaldada neile tunnustust, ma imetlen neid, kuivõrd nad tegid oma tööd kannatlikult, täie pühendumusega ja neile õnnestus meid juhtida siis sellesse punkti selle tulemuseni, kus me, kuhu me oleme täna jõudnud. Nad on andnud meile head töödokumendid, hea lähtealuse. proua Reding oma sõnavõtus andis meile põhjust järgnevasse, järgnevatesse arengutesse optimistlikult suhtuda. me ei ole saavutanud täielikku ühtlustamist, kuid meie saavutused on siiski kasulikud, mina olen pärit Kreekast ja, ja see pakett ja Kreeka on oma tarbijaid kaitsnud piisavalt äh, ja meie ei saaks äh, leppida meie tarbijakaitse taseme alandamisega ja kui ma kuulsin esimest korda härra Schwabi mõtet seoses äh, täieliku ühtlustamisega, olin ma pisut mures. ja ma lugesin ajakirjast, kuidas keegi soovis kõige ilusama naise näo Äh, kokku panna, äh, võttes mõninga ühe lauljanna näo äh, ja etiooplanna silmad ja nii edasi ja nii edasi, lõpptulemus aga oli kohutav koletis ja selle loo moraal on ju see, et võib ju alustada parimate soovidega, aga tulemus ei pruugi alati olla parim ja kohe-kohe lõpetan kannatust, härra president, mina leian, et minimaalne ühtlustamine on parim lahendus. suur tänu! proua Rapti. härra Abat, kaks minutit. suur tänu. kõigepealt aitäh härra Schwabile, kes aitas saavutada kõikide fraktsioonide poliitilise kokkuleppe. tõesti Euroopa peab konkreetselt edasi minema ka tarbijakaitse ettepanekutega tarbijad võivad nüüd uute ettepanekute järgi kasu saada ka uuest taganemisvõimalusest iseäranis elektroonilises kaubanduses. väga oluline on luua raamast, raamistik piiriüleseks kaubanduseks ja samas mitte vähendada tarbijakaitset. tahaksin öelda, et, et, et osad arvavad, et ratsionaliseerides ja lihtsustades eh, tingimusi saab paremini ära kasutada tarb-, eh, siseturu võimalusi. Eh, tahaks öelda, et tegelikult kasutavad praegu piiriülest kaubandust ainult kakskümmend neli protsenti kodanikest ja kindlasti on siin võimalusi mara-, majanduse taaskäivitamiseks. meie põhimõtted on lihtsad Äh, harmoneerimist ei tohi läbi viia ilma suurema tarbijakaitseta ja samuti ei tohi vähendada liikmesriikide õi-, õigusi tagada kõrgem tarbijakaitse kui harmoneeritud õigustega. Äh, väga oluline on näiteks Prantsusmaa praegune õigus ähm, ähm, kehtestada eeskirjad varjatud puutuste kohta. me tahame eelkõige vastata kodanike igapäevamuredele ja mul on hea meel, et me suutsime seda teha. meil on vaja niisugust Euroopat, kes julgustab, kes kaitseb, kes annab uusi võimalusi kodanikele ja tarbijatele ning ka ettevõtjatele, tänan. suur tänu. proua Semalova poolteist minutit, palun. suur tänu. varem äh, kehtis põhimõte, et klient on kuningas, aga tänases maailmas on olukord hoopis teistsugune, me peame mõtlema tarbijakaitsele, tarbija õigustele ja tarbija õigused vajavad kaitset õnnelik äh, klient äh, ei ole paljude äriettevõtete eesmärgiks, äh, sellest võib tuua tänasest maailmast mitmeid näiteid. ja seetõttu on see õigusloomeline pakett äärmiselt oluline ja selle õigusloomelise paketi tulemuseks ei tohi olla tarbijakaitse taseme alanemine tarbijate olukord erinevates liikmesriikides on kirev me peame tarbijakaitset tugevdama nendes riikides, kus puudub igasugune õiguskindlus tarbija seisukohast ja kus ühisturg on ohus. teisest küljest jälle aga tuleb meil tarbijakaitset kaitsta ja alal hoida, kui see tarbijakaitse tase on piisav see on minu suhtumine tarbijakaitse direktiivi. tahaksin tänada kõiki raportööre tehtud töö eest, tarbijakaitse ei ole äriettevõtete huvidega vastuolus, otse vastupidi. suur tänu, proua Tšehhnalova ja järgmisena poolteist minutit, proua Pastos. suur tänu, härra president, lugupeetud äh, volinik, kallid kolleegid, algatuseks tahaksin siinkohal äh, õnnitleda härra Schwabi, ta pidas läbirääkimisi äh, karmi käega ja tegi koostööd kõigiga, kes raportile kaasa tahtsid aidata. meie ei taha mitte ainult äh, kõrgetasemelist tarbijakaitset Euroopas, vaid tahaksime ka kanda hoolt selle eest, et Euroopa ettevõtted saavad pakkuda teenuseid, müüa kaupu kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis, ilma et nad peaksid pugema läbi õiguslike nõelasilmade. ja praegusel hetkel on mitmeid õigussätteid, mis muudavad piiriülese kauplemise meie ettevõtetele keeruliseks, see mõjutab negatiivselt omakorda meie siseturgu ta-, tarbija teavitamine, teavitamisega seotud nõuded, need on mõistetavad ja sellist infot tuleb edastada õigeaegselt, aga oluline on ka, et oluline on ka tõendamiskohustus. ja tõendamiskohustus info esitamise eest jääb äh, müüjale kauplejale ja kui tegemist on kaubatehingutega, mida sõlmitakse internetis äh, või läbi telefoni, liini, siis äh, peavad ka selle puhul olema kergesti, tarbija jaoks kergesti arusaadavad äh, kindlad eeskirjad. loodetavasti lõpptulemuseks on direktiiv, mis muudab Euroopa Liidu dünaamilisemaks ja konkurentsivõimelisemaks, seda on meil vaja. suur tänu, äh, proua Pastus ja härra Sanchez-Persedo, üks minut. härra president direktiiv, mis käsitleb tarbija õigusi ja horisontaalne instrument, uus ori-, horisontaalne instrument, mis lihtsustab olemasolevate direktiividega rakendamist, see on väga positiivne, siseturg, kus meil on kõrge tarbijakaitse, see on majanduskasvu jätkusuutliku arengu, jätkusuutlikute töökohtade võtmeks, me peame võtma vastu meetmeid, mis tarbijakaitset suurendavad, täielik ühtlustamine oleks seda tuleb kasutada ainult siis, kui see on vajalik selleks, et piiriülene, ülese tegevuse puhul oleks tagatud ühtlane raamistik. meie komisjonis oleme jõudnud kokkuleppele, et finantsteenused peaks olema äh, hõlmatud nende eeskirjadega, vastavalt, vastasel korral poleks pakett pi-, täiel määral horisontaalne. ja Äh, ühenduse õigusaktid äh, ja liikmesriikide õigusaktid tuleks selles osas kooskõlastada, et ei oleks äh, mingisuguseid tühimikke, mingeid lünke, seda tuleks kindlasti teha enne lõpphääletust ja Euroopa harta, tarbijate harta oleks ka teretulnud. suur tänu, härra Sanchez Presedo ja nüüd härra Messaros, kaks minutit, palun. suur tänu, härra president, lugupeetud valinik, kallid kolleegid me peaksime tänama härra Schwabi tehtud töö eest. ühtlustatud eeskirjad, ühine kontseptsioon aitab äh, ühisturul äh, suurendada ühist usaldust ühisturusturgu, see on oluline ettevõtete jaoks, kes tahavad äh, kaubelda piiriüleselt meie siseturul. härra Schwabi ettepanek miinimum ühtlustamise osas ja täieliku ühtlustamise osas mõningates valdkondades äh, on ainus võimalik lähenemine äh, miinimum äh, ühtlustamise ja täieliku ühtlustamise kombinatsioon on kõigile vastuvõetav piiriüleseid, piiriüleste lepingute puhul Äh, on praegusel hetkel mitmesuguseid äh, takistusi, siseturukaubandus kannatab ja statistika näitab, et äh, väga paljud ei soovi osta veebipoodidest, kuivõrd neil puudub usaldus elektroonilisse kaubandusse. Võtame siin keskriig, Kesk-Euroopa riigid, Ida-Euroopa riigid, meil peaks olema ühine raamistik, kuivõrd meie meil puudub tarbijakaitse õigustik, mis on ülejäänud Euroopas Äh, samas äh, sellised uued õigusaktid võivad olla koormaks väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja me peaksime seda arvesse võtma, me ei taha väikeste keskmise suurusega ettevõtete elu äh, liiga keeruliseks muuta. kui saavutame õige tasakaalu, siis meie ettepanek suurendab kaubategevust siseturul ja seetõttu ei ole mingi ime, et tegemist on küsimusega, mis on Ungari eesistuja prioriteetide hulgas ja paar päeva pärast maailma tarbijat vanemate päeva äh, on äh, meil äh, see küsimus käsitlemisel, pool miljardit tarbijat saavad kõik sellest kasu, suur tänu, härra Metsarossa. ja nüüd siis vaba mikrofoni voor. kõigepealt härra Kelly. suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust härra Schwabile ja tema kolleegidele suurepärase töö eest, mida nad on teinud viimase kahe aasta jooksul. Nad on äh, tõesti palju ära teinud, äh, selles pole vähimatki kahtlust äh, ja tahaksin ka avaldada tunnustust Ungari eesistujale suurepärase töö eest ja volinik on alati kohal äh, Äh, Strasbourgis, äh, kui me räägime harmoniseerimisest, ühtlustamisest, äh, lisandväärtusest, kõik on tähtsad, tegemist on tähtsate dokumentidega, tegemist on protsessiga, mis ei ole valmis, vaid tegemist on tööga, mis jätkub, ebaõiglased lepingutingimused, paindlikkuse klausel, mis annab paindlikkuse võimaluse liikmesriikide valitsustele, samasugused lähenemised ja teistes direktiivides oleksid väga head. lõpetuseks ütleksin ma, et meie pakett täiendab teenuste direktiivi, kaitset ja seetõttu on tegemist hea edusammuga ja ma tahaksin seetõttu, äh, ma kutsuksin härra Schwabi üles tööd jätkama. aitäh teile, härra Kelly. ja nüüd proua Heidi Kõnn ka üheks minutiks. suur aitäh, härra president, lugupeetud volinik. lubage mul kõigepealt õnnitleda härra Schwabi, raportööri ja ka proua Gebharti, kes on teinud suurepärast tööd. üldise märkusena tahaksin ma öelda seda, et me ei räägi siin mitte protektsionismi suurendamisest, me räägime sellest, et ei tohiks äh, täielikult kaotada neid õigusi, mis liikmesriikides juba olemas on. kui me proovime äh, luua tõelist ühisturgu kus tarbijad ja ettevõtted saaksid omavahel normaalselt äh, tehinguid sõlmida, siis tuleb samaaegselt ka tagada, et me saavutaksime vajaliku tasakaalu kõrgetasemelise tarbijakaitse ning äh, ettevõtete konkurentsivõime kaitsmise vahel. selline tasakaal tähendab aga minimaalset harmoneeritust, mis võimaldaks liikmesriikidel endil otsustada, milliseid äh, lisaklausleid veel vastu, vastu võtta, et tarbijakaitset tõhustada me ei tohi lubada seda, et vastu võetakse ühenduse õigusakt, mis äh, samas äh, äh, hävitab mõnes liikmesriigis tarbijate praegu olemasolevad õigused, me ei tohiks sülitada olemasolevasse kaevu, aitäh. aitäh. nüüd härra Puusov üheks minutiks. suur aitäh teile, president, ka mina õnnitlen härra Schwabi ja tema meeskonda, kõiki variraportööre ja teisi ma leian, et tegemist on väga hea tööga, väga pikalt nähti vaeva, et leida tarbijatele ja ettevõtjatele mõlemale sobiv lahendus. ma tervitan kompromissi, mille on leidnud poliitilised fraktsioonid ning usun, et tegemist on tähtsa sammuga kõigi Euroopa Liidu tarbijate jaoks. pärast suurepäraseid uuendusi, näiteks teabenõue, ja äh, taganemisõigus on leitud äh, suurepärane, äh, on suurepärane kompromiss leitud, kuid siin on ka teatud probleeme, näiteks artikkel kakskümmend kaks A ja äh, peale selle ei äh, peaks äh, siin käsitletama kergesti hävinevaid kaupu ja võib-olla ka mitte digitaalseid teenuseid. kuid tarbijate õigused on väga tähtsaks teemaks ning ma loodan, et tulevastel läbirääkimistel nõukoguga on meil võimalik omapoolsed parandused ette sisse viia ja jõuda sobiva lahenduseni. aitäh teile, härra Pussuvi! nüüd proua Tikao üheks minutiks lugupeetud president, suur aitäh, lugupeetud volinik! volinik, kolleegid, arvan, et kõigil delega-, kõigil kodanikel on äh, õigus teada, millistel tingimustel nad oma lepingut sõlmivad, äh, samuti äh, tarbija krediitkaardi blokeerimise tingimuste kohta. oluline on kaitsta ähm, piiravate tingimuste eest tarbijaid, samuti on oluline eh, järgida lepingutingimusi turismilepingute puhul, sageli on eh, lepingutingimused väga väikeses kirjas ja eh, tarbijad sõlmivad lepingu teadmata, milles need seisnevad. isegi kui klauslid loetakse läbi ja, ja klient väljendab oma mittenõusolekut, ei, ei anta talle võimalust läbi rääkida. liikmesriikide tarbijakaitseametid peavad selliseid lepinguid, tingimusi kontrollima ja võitlema niisuguste piiravate tingimuste vastu, mis kahjustavad tarbija huve. suur tänu ja nüüd üheks minutiks proua Roitova lugupeetud president, suur aitäh, suur aitäh ka härra Schwabile tema raporti eest ja selle eest, et on arvestanud minu ettepanekutega. see, et tarbijad saavad nüüd äh, olla kindlamad, et äh, nad tõesti saavad kätte tellitud kauba või teenuse, kus nad ka ei asuks, on suurepärane samm edasi. üks kolmandik ettevõtjaid äh, teatavasti ei tarni kaupu piiriüleselt, eriti kui tegemist on uute liikmesriikidega ma loodan, et nõukogu samuti aktsepteerib meie parandusettepanekuid, eriti mis puudutab äh, seda, et äh, lepingute äh, tavatingimused peavad olema vastastikku sobivad ning liikmesriigid peaksid paremini kaitsma ka MTÜ-de ja VKE-de õigusi. tarbijad, kelle õigused on selgelt määratletud, on ühisturu kõige paremaks mootoriks, suur aitäh! suur aitäh ka teile, proua Roitova ja nüüd äh, proua Enšiva. vastavalt äh, Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegiale tuleb tagada tarbijakaitse kõrgel tasemel ning äh, tagada ka tarbija usaldus siseturu, tõhusa siseturu vastu. arvestades siis minimaalseid kohta äh, reegleid, mm, äh, on liikmesriikidel võimalus oma äh, tingimuste järgi kohaneda siseturu nõudmistega. harmoneeritud siseturg, kõrge tarbijakaitse on meie eesmärgid, samuti on vaja harmoneerida parimaid praktikaid eriti on tähtis tagada tarbija usaldus äh, siseturu vastu. suur tänu. Ehm, suur aitäh teile, proua Tantsile. praegu andeks üks minut. suur aitäh, president vastavalt praegustele Euroopa Liidu reeglitele on olemas vaid minimaalne harmoneeritus, kuid äh, liikmesriikidel on võimalik äh, lubada äh, lisaks oma reegleid. see kahjustab konkurentsi ning seetõttu ma tervitan härra Schwabi raportit, on viimane aeg leida uusi lahendusi. nagu proua Kööri õigesti ütles, taotleb seda eesmärki, mida taotleb härra Schwab ka Ungari kui eesistuja me peame kaitsma tarbijate õigusi, peame paremini teavitama tarbijaid, et nad saaksid teha paremaid otsuseid ja vältima liigset eh, halduskoormust Euroopa Liidu ettevõtetele. meil on vaja ühisturgu, selleks on vaja ühtset eh, reeglite kogumikku ja tore oleks jõuda juba esimesel lugemisel kokkuleppele. Eh, suur aitäh, proua Kalpelts ja nüüd saab sõna proua Reding vastuseks lugupeetud äh, president, tegemist oli väga konstruktiivse debatiga teie kojas, sest tõepoolest äh, kõik poliitilised fraktsioonid nõustuvad, et äh, meil on vaja konstruktiivsemat, paremat, tõhusamat tarbijate õiguste direktiivi kui see, mis meil praegu on olemas. ning samuti ütlevad kõik, et võib-olla ei ole uus äh, plaan äh, äh, ideaalne, kuid ta on siiski oluliselt parem sellest direktiivist, mis on olemas ja mis kahtlemata on ideaalist väga kaugel. ma olen harva näinud selles kojas sellist üksmeelt raportööri kiitmisel, sest Andreas Schwab ja tema variraportöörid, tema kaasraportöörid kuulsid siin tõesti väga palju kiidusõnu. ma loodan, et see üksmeelne äh, heasoovlikkus äh, jätkub ka hiljem, sest me oleme praegu olukorras, kus uue õigusloome taotlemiseks, uute lahenduste otsimiseks on tegelikult üsnagi vähe aega ja ka kõik äh, poliitilised fraktsioonid soovivad kiiret lahendust, seetõttu ma teen ettepaneku kindlasti äh, toetada raportööri, et me saaksime kiiremini äh, läbirääkimiste laua taha istuda ja ma tean, et Ungari eesistujana teeb kõik endast oleneva, et praegune menetlus jõuaks võimalikult kiire lõpuni. suur aitäh teile ja nüüd saab vastuseks sõna proua Kööri. suur aitäh suur aitäh, äh, president, äh, lugupeetud volinik, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed. ka mina äh, olen nõus kõigi nendega, kes on öelnud, et tegemist on suurepärase konstruktiivse debatiga. mina tänan teid Ungari kui eesistujamaa ja Ungari ekspertide nimel ning ma usun, et meil õnnestub neid läbirääkimisi jätkata sama konstruktiivses koostöövaimus lubage siiski kommenteerida teatud spetsiifilisi küsimusi, mis siin tõstatusid. mis puudutab ebaausate kaubandustava, tavade eba, ebaausate lepingutingimuste nimekirja, siis eh, nagu juba öeldud, tekiks lisaväärtus just siis, kui oleks olemas üks üle-euroopaline nimekiri. praegu on olemas viitenimekiri nendest eh, eh, tavadest, äh, mis seal olla võiksid ja selle alusel töötatakse välja üle-euroopaline ähm, ebaausate lepingutingimuste nimekiri, kuid nõukogus see ettepanek siiski toetust ei leidnud ja seetõttu võeti see nimekiri ettepanekust välja. Äh, keegi küsis ja mu kolleeg Karl Palts ka vastas sellele, et kas meil oleks võimalik jõuda esimesel lugemisel kokkuleppele me alustasime läbirääkimisi rohkem kui kahe aasta eest, kui Prantsusmaa oli eesistuja. töörühma kohtumisi on eh, toimunud rohkem kui kuuskümmend ja tegelikult ei ole jäänud enam väga palju manööverdamisruumi selleks, et me saaksime eh, kõrvaldada blokeeriva vähemuse ja kuna see ei ole võimalik, eh, siis me oleme otsustanud hoopis kitsendada selle direktiivi kohaldamisala nii, et ta hõlmaks ettevõtte väliseid lepinguid. see peaks äh, meid viima kokkuleppe sõlmimisele lähemale, äh, sest äh, ma usun, et tõepoolest teine lugemine, teist lugemist keegi ei soovi meie seisukoht on nõukogu seisukohale üsnagi äh, lähedal ja seetõttu ma arvan, et esimese lugemise kokkulepe on tõenäoline ja me ei tohiks seda võimalust käest lasta. me rääkisime siin ka sellest, et kas tegemist on nurgakiviga või lihtsalt väikese kivikesega pikal teel. kui ähm, te küsite minu realistlikku seisukohta, siis äh, mina ei tahaks äh, mina ei tahaks samuti meie edusamme kuidagi näidata ähm, paremas valguses, kui nad seda tegelikult on. see äh, on loomulikult samm edasi, kuid ilmselt siiski mitte nurgakivi uuele leppele ähm, ja kahtlemata see teenib tarbijate huve. me äh, saame ju aru, et liikmesriikide huvid on erinevad ja ähm, suurem harmoneeritus äh, praeguses, ähm, praegusel ajal ei oleks olnud võimalik. mulle meeldiks muidugi, kui kohaldamisala oleks laiem, aga tähtsam on see, et me saavutaksime ometi kokkuleppe ja et me äh, kaitseksime tarbijate õigusi, aitäh! aitäh ka teile, härra president! suur aitäh teile, proua Küüri ning lõpetuseks saab sõna härra Schwab. suur aitäh, president! kas tegemist on siis nurgakiviga või verstapostiga? ma ei tea, me võiksime siin pikalt sellest rääkida. aga on selge, et äh, Euroopa Liidu arengus, äh, et Euroopa Liidu ajaloos on olnud mitmeid suurmehi, kes oleks öelnud, et jah, see on nurgakivi, kui ta seda ka pole on tegemist ikkagi tähtsa verstapostiga, nii et ma tänan kõiki kolleege, kes on selles debatis osalenud ja ke tänu kellele on kompromiss osutunud võimalikuks. kompromiss seisneb teatavasti selles, et kõikide huve püütakse arvestada, kuid kellelegi ei tulda sada protsenti vastu. ma eh, jätkan oma tööd ja loodan jõuda selleni, et kõigi huvidega arvestatakse võimalikult palju. ma usun, et me oleme oma tööd teinud eh, üsnagi hästi ja ma kasutan ära ka võimalust tänada proua volinik Redingut selle eest, kui palju tema on meie teie koostöösse panustanud ja kui äh, olulisi märkusi tegi ta ka tänase debati jooksul. ma loodan, et meil õnnestub, ähm, et me saame teiega arvestada ka hiljem, kui peame läbirääkimisi nõukoguga. ma äh, tänan variraportööre ja proua Gebhardi nende mm, kannatlikkuse eest tänan kõiki erialakomisjoni, kellega ma koos töötasin ning äh, proua Köörile, kes on meie endine kolleeg, tahaksin ma öelda seda, et teie nõukogu praeguse eesistujana teete samuti väga tähtsat tööd. kahekümne neljandal jaanuaril võtsite te vastu ka eesistuja eh, seisukoha. ma loodan, et teil on võimalik arvesse võtta Euroopa Parlamendi arvamusi, vähemalt enamikku neist, ning loodetavasti õnnestub järgmisel nädalal teha konstruktiivset koostööd ja jõuda lahenduseni. suur aitäh, et teile tulite ehm, ja kõike head! aitäh ka teile, härra Schwab! vara on veel soovida kõigile meeldivat õhtut, sellepärast et tööpäev ei ole kaugeltki lõppenud, kuid lõppenud on selle päevakorrapunkti äh, käsitlemine.